Mesdames et messieurs, nous allons commencer notre meid ja härrad, me alustame oma tänast äh, kohtumist, see on meie selle aasta esimene koosolek. ning mina kui äh, selle äh, komisjoni ähm, endine teine aseesimees juhatan selle komisjoni asutavat koosolekut ja see tähendab siis seda, et me kõigepealt nimetame ametisse oma komisjoni jaoks uue esimehe ja koosolek on alanud ning eh, koosoleku eesmärk on valida eh, koosoleku, eh, meie komisjoni ju, juhatus, esimees ja aseesimehed. vastavalt artiklile sada kaheksakümmend, kõigepealt valime esimehe, siis aseesimehed. et hääletus toimiks hästi, tahaksin teile, teiega Eh, tahaksin teada, kas on asendusliikmeid siin kohal, eh, kas siin on alalisi asendajaid ning tahaksin meenutada, et vastavalt artiklile sada kaheksakümmend seitse mittealalise ehm, asendusliikme kohalolek tuleb teatada enne hääletust. täna on härra Šaba siin eh, asendab Philipp Kašmarikit. enne hääletust äh, Äh, on veel kaks äh, ülesannet täita. Äh, meile on siin siis vastavalt artiklile sada üheksakümmend viis on meil siin valimiste kontrollisik. ja nüüd, kas on meil esimehe kaasekandidaate, proua Kreese? kui te lubate, proua Kreese, mina kui Eh, roheliste koordinaator, eh, sooviksin pakkuda Eva Jolie eh, kandidatuuri, et ta oleks meie komisjoni esimees edasi. Non, ça c'est pas la peine. Hein si. Donc, est-ce que le candidat émane d'un groupe Kas äh, kõik selle fraktsiooni liikmed toetavad tema kandidatuuri, vastus on jah kas äh, liik-, äh, puuduvad äh, liikmed on nõus, on nõus oma nõusolekut kirjalikult näitama, tundub, et on. nüüd ma pean paluma proua Žulilt, et tema vastaks, kas ta on nõus kandideerima. jah, ma suure, tunnen suurt au, et mulle see kandidatuur on võimalik üles seada. ning et me esitasime ka oma, esitasin ka oma finantshuvide deklaratsiooni ning Äh, kas me üks, üheks ühe, häälselt kuuluvat, nimetame teid esimeheks, jah, tundub küll. niisiis, see ühehäälselt vastu võetud, sest äh, meil ei ole esitatud ka teist kandidatuuri ja me oleme väga-väga-väga-väga õnnelikud, et proua Jolie äh, jätkab oma tööd selle parlamendi koosseisu teises pooles ning ühehäälselt vastavalt äh, artiklile sada üheksakümmend üks lõige kaks äh, äh, lõige kaks, palju õnne, proua Jolie, ma ei tea, mis mul täna viga, mul on suuri raskusi rääkimisega ning ma paluksin nüüd, et komisjoni liikmed väljendaksite oma heameelt selle üle, et teil on võimalik oma tööd jätkada teie eh, juhatuse all. ma paluksin, et te tuleksite, istute eh, E, e, ennast, e, tuleksid ja istuksid juhataja kohale tagasi palju õnne! kõigepealt ma sooviksin tänada proua Stiflerit, sellepärast et ta nii kenasti oli nõus hääletust läbi viima. seda nii tublisti tegi, samuti kallid kolleegid, tahaksin ma eh, soovida kõike head kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks eriti puudutab see neid, keda möödunud nädalal Strasbourgis ei olnud võimalik näha. samuti sooviksin ma teid südamest tänada selle eest, et te taaskord näitasite minu vastu üles oma usaldust. kui kahe tuhande üheksandal aastal see parlamendi koosseis tööle hakkas, nägime majandus- ja finantskriisi esimesi tagajärgi. meil oli äh, eriti südames siis äh, arenguriikide aitamine ning arengukoostöö jätkamine, hoolimata sellest, et paljud liikmesriigid tundsid kiusatust tugevasti vähendada äh, toetust arenguriikidele. praegusel hetkel äh, on äh, kriis äh, veelgi teravamaks muutunud ja puudutab enamusi liikmesriike. Euroopa kodanik äh, tabab kriis iga päev järjest valusamalt ning äh, me peame tegema kõik endast oleneva, et vähendada äh, kriisi mõju kodanike igapäevaelule ning peame üleval hoidma nende lootust Euroopa äh, tulevikku, ilma sealjuures unustamata, et äh, lõuna pool on peale kriisi vaja veel võidelda ka kliimamuutuste tagajärgedega. sellega seoses on meie ülesanded veelgi äh, Äh, olulisemaks muutunud ning ma loodan, et me suudame oma tööd edukalt teha, ma tean teie võitlusvaimu ja teie soovi seda tööd edasi teha. Äh, te soovite, et parlament oleks midagi enam kui lihtsalt konsultatiivorgan, sest me oleme, äh, meie esindame siin vi-, demokraatlikult valitutena Euroopa viitsada miljonit elanikku ma äh, sooviksin teid taaskord tänada teie usalduse eest ning ma paluksin nüüd, et me äh, valiks nüüd meie komisjoni juhatuse. me äh, valime viis, neli aseesimeest, nagu seda näeb kodukord ette. enne hääletust tahaksin öelda, et ase, esimese aseesimehe kandidaadi äh, paluksin esitada kandidaadid esimese aseesimehe kohale. Teil on sõna. härra Deva, proua Saniki kolmandaks ja proua Dressle esimeseks pakkusime. suur tänu, kas teisi kandidaate ka on, härra Martinis? mikrofon palun. suur tänu teile, äh, suur tänu ja palju õnne sellest, et teid taas äh, vahe, äh, ametisse valiti, meie so soovisime esitada proua Kretsu äh,, ma ei tea, kas ta esimeseks või teise äh, esimehe kandidaadiks, ta jättis meile dokumendi, kus ta kinnitab, et ta on nõus kandidaat olema, kuid ma ei tea ausalt öeldes, kas äh, ta soovib olla äh, esimene, ma ei usu aru, et see on esimene aseesimees või nii et eeldatavasti ei tasu võib-olla neljas aseesimees. So-, paluksin, et seda soovi kandideerida võetakse arvesse. suur tänu, härra Martines, see on siis neljas aseesimehe koht, kuid nüüd me jääme siis esimese asemehi, asemehe, esimehe koha juurde. D'accord Monsieur Newton Dunn, kus härra Newton Dunn, teil on sõna. ma olen pisut segaduses, millisest asepresidendist me nüüd räägime? ma oleks tahtnud äh, härra Tiiva äh, kandidatuuri pooldada teiseks ase äh, esimeheks. me, on tõeliselt vedanud, ta oleks peaaegu et parlamendi eh, esimeheks saanud, kui eh, seda tühist kahtesadat eh, häält puudu ei oleks jäänud. seda. kõigepealt esimene aseesimees. teisi kandidaate esim-, esimese aseesimehe kohale ei ole, nii et küsimus, mis puudutab siis proua Stifleri kandidatuuri, on see, kas äh, selle kandidatuuri esitab äh, fraktsioon, mida, meie kandidatuuri toetab vähemalt viis protsenti äh, fraktsiooni liikmetest, äh, tundub jah, et nii see on. kas proua Stifler, kas te olete nõus olete, olema meie esimese aseesimees? jah, suure heameelega, proua Jolie vastab, proua Stifler ja kas te ka oma finantshuvide deklaratsiooni äh, esitasite, nagu nõuab seda lisand A meie kodukorras, äh, seda ma tegin. Äh, niisiis, äh, kuna teisi kandidaate ei ole, siis ma soovitan, et ühehäälselt me kinnitaks ta aseesimeheks. ja niisiis proua Stifler on vastavalt artiklis sada üheksakümmend üks lõige kaks eh, esimene alalõik eh, esimeseks aseesimeheks ning nüüd eh, valime teise aseesimehe. ning nüüd siis teise aseesimehe koha kandidaadid. kas ma veel kord tohiksin pakkuda välja härra härra Teeva. ja tutru kandidaat. kas on teisi kandidaate teise aseesimehe kohale? tundub, et ei ole. kas selle kandidatuuri esitab äh, vähemalt viis protsenti ühe fraktsiooni liikmetest, nagu seda nõuab artikkel kolmteist äh, lõige üks meie kodukorrast, tundub, et nii see on. kas härra Teeva on nõus äh, Äh, olete nõus saama meie teiseks aseesimeheks? jah. suur tänu teile, härra Teeva. kas äh, te olete täitnud oma finantshuvide deklaratsiooni, nagu seda nõuab meie äh, kodukorra lisa? kuna teisi kandidaate ei ole teise aseesimehe kohale, et me nimetatakse ühehäälselt ära, teevad teiseks aseesimeheks. Je déclare monsieur Deva élu par acclamation. härra Deva on ühehäälselt meie teiseks aseesimeheks kinnitatud, nagu seda näeb ette meie kodukord. nüüd kolmas aseesimehe koht. kes on kandidaadid kolmandas esimehe kohale. Ich schlage äh, Frau Zaniki vor. Ähm, kolleeg Zaniki. Merci beaucoup. suur tänu teile. kas on ka teisi kandidaate kolmanda aseesimehe kohale? Teie kandidatuuri on esitanud äh, fraktsioon. Äh, proua Sannigi on kirjalikult teatanud, et ta on nõus äh, kandidaat olema ning ta ühtlasi on ka täitnud oma finantshuvide deklaratsiooni ning ma teen nüüd ettepaneku, et me ühehäälselt Rosaniki äh, kinnitaks meie kolmandaks aseesimeheks. Äh, proua Saniki on seega äh, ühehäälselt kolmandaks aseesimeheks kinnitanud ning nüüd siis neljas aseesimehe koht, härra Martines. jah, niisiis ma kordan seda, mida ma paar minutit tagasi ütlesin et ähm, proua, esitan äh, proua ka Corina Kretsu äh, neljandaks aseesimehe kandidaadiks, ta on esitanud, ta on nõus kandideerima, esitanud ka kirjalikult oma äh, finantshuvide deklaratsiooni. selle kandidatuuri seadis üles samuti üks fraktsioon, mille vähemalt viis protsenti tema äh, Eh, fraktsiooni liikmetest eh, toetab tema kandidatuuri, ta, eh, ta on samuti esitanud oma finantshuvide deklaratsiooni ning ma teen ettepaneku, et me kinnitaks seda valituks. niisiis, proua Kretsu on ühehäälselt kuulutatud neljandaks aseesimeheks ning tahaksin paluda, et tagasi valitud aseesimehed, keda ma äh, kõiki õnnitlen, et nad tuleks äh, istuma siia äh, minu kõrvale. bien sûr. Monsieur Deva. Thank you. härra Deva, palun. Nous abordons maintenant le ning eh, jõuame kolmanda päevakorrapunkti juurde, mis puudutab erinevaid küsimusi ning äh, <clears throat> enne koosoleku lõpetamist, kas teil oleks äh, lühikesi äh, sõnavõtte, minul ei ole midagi lisada, nii et ma tahaksin teid kõiki tänada, teie astutavalt koosolekul osalesite ning me kohtume juba homme õhtul meie tavapärasel koosolekul kus meil on äh, rõõm uus taas kord tervitada enda keskel Bill Gatesi kohtumine algab kell neliteist null null, mitte viisteist null null ning äh, see toimub, äh, see toimub täiskogu saalis. meie asutav koosolek on lõppenud. Merci. On se rassemble.